teile, proua minister. suur aitäh selle kommentaari eest, lõpetan sellega meie arutelu, arutelu sellel teemal. suur aitäh kõigile, kes on arutelus osalenud ja tänan ka tõlke vastavalt äh, artiklile äh, kakssada kolmkümmend üks meie kodukorrast tahaksin ma teile teada anda sellest, et äh, eile äh, ei ole eh, parandusi äh, kella viieni esitatud äh, ja nüüd liigume edasi järgmise päevakorrapunkti juurde ja hakkame rääkima